Witam Państwa na początku oświadczenia pisemne. Meil on e, kaks kirjalikku deklaratsiooni. Esimese on esitanud Mark Tarabella, Regina Pastus, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergier, Renate Weber. Ja see puudutab e, Euroopa statuuti kindlustus asutustele, assotsiatsioonidele ja sihtasutustele ning äh, äh, Euroopa Parlamendi saadikud on allkirjastanud selle kirjaliku deklaratsiooni ja seetõttu vastavalt artiklile sada kakskümmend kolm äh, avaldatakse see meie protokollis ning nende isikute nimed, kes allkirjad on andnud, on siis samuti protokollis. ning teise kirjaliku deklaratsiooni on esitanud Fiona Halli